mul on ka kaks teadaannet. Kreeka pädevad ametiasutused on mulle andnud teada, et härra Stiljanos Koglugu äh, asendab äh, härra Koglust äh, alates kahekümne seitsmendast jaanuarist kaks tuhat viisteist ning parlamendi, Euroopa Parlamendi liikmete valimist puudutav õigusakti kohaselt võtab parlament teadmiseks Äh, valituks osutumise. ma soovin kõike head äh, uuele kolleegile ja niikaua, kuni tema pädevust ei ole